kui neid äh, nimetamisi ei seata küsimärgi alla, siis äh, kinnitatakse need inimesed äh, vastavatesse komisjonidesse. ning on, minu poole on pöördunud ka pädev komisjon ja see vastavalt artikli kakssada kuusteist lõikele neli on äh, vastav parandus, äh, võetakse vastav parandus vastu, kui neljakümne kaheksa tunni jooksul ükski fraktsioon või nelikümmend saadikut äh, ei väljenda oma vastuseisu. nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt päevakorra kinnitamise koht juurde. Teil on päevakorra uus versioon, uusim versioon käes vastavalt äh,